kas kellelgi on mingeid kommentaare? ei ole, siis on see ametisse nimetamine ratifitseeritud. samuti olen saanud pädevatelt Ungari ametivõimuselt taotluse eh, võtta ära härra Tamas Deutschi eh, saadiku puutumatus vastavalt eh, reeglile kuus lõige kolm läheb see taotlus õigusasjade komisjoni, sest see on pädev komisjon proua Magdalena Alvarez on meid, mulle kirjalikult teatanud, et ta on nimetatud Euroopa